ning eh, eh, need eh, raportid on olemas ka meie täiskogu veebileheküljel ja pealkirjad avaldatakse ka meie istungi protokollis. vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa, see lõige kaks, üks osa saadikutest, üks või mitu fraktsiooni, kes võivad taodelda homme keskööst alates Äh, edasi lükata äh, läbirääkimiste alustamise hääletusele paneku kohta ning kui keegi selle äh, osas mingisugust taotlust ei esita, võivad komisjonid läbirääkimisi alustada. sooviksin teatada ka seda, et kolmapäeval kirjutan